Hello everyone. tere kõigile. palun võtke istet niimoodi, et me saaksime alustada teise paneeliga, oleme kõvasti ajast äh, maha jäänud. ja meil tuleb äh, pool, vabandust, kolmveerand viis ka parlamendi presidendi Antonio Tajani äh, kõne mina olen Adina Jonova-Lean, ma olen Euroopa Parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esinaine, mul on hea meel juhatada seda paneeli koos Euroopa Komisjoni esindajatega, kolleegidega Euroopa Parlamendist ja ekspertidega. meie paneeli pealkiri on tervete puhaste merede ja ookeanide saavutamine ma teen ise sissejuhatuse ja siis me kuulame Jean-Éric Paquet, kes äh, on Euroopa Komisjonist, äh, Jonah Drake äh, Euroop-, samuti Euroopa Komisjonist saab sõna ja peale seda ma annan sõna Euroopa Parlamendi saadikutele, kolleegidele, kes on käesoleval aastal mänginud olulist rolli Euroopa juhtrolli säilitamises säästva arengu vallas ja siis saavad sõna oluliste sidusrühmade esindajad. kahjuks meil ei jää palju aega põhjaliku dialoogi pidamiseks. mõned sõnad minu poolt alustuseks. me kõik äh, teame, et äh, ookeanid äh, mered annavad meile öö, ähm, ähm, söögi, puhkevõimalusi, nad on majanduslikult äh, tähtsad, reguleerivad meie kliimat, annavad meile poole hapnikust ja neelavad suure osa süsinikdioksiidist. Need teenused, mida ookeanid pakuvad, on äh, otsustava tähtsusega inimkonna ellujäämise jaoks inimesed äh, mõjutavad tugevalt äh, ookeanide ökosü-, ökosüsteemi hapestumise, saastamise, ülepüügi tõttu hävitatakse ähm, samuti äh, elukeskkonda ja tuuakse sisse võõrliike. kõik need aspektid on leidnud käsitlemist äh, aktuaalsetes dokumentides ja keskkonnakomisjonis äh, me oleme alati püüdnud äh, läbiräägitavate õigusaktide ambitsiooni tõsta. parlament on äh, võtnud vastu mitmesugust seadusandlust, et tugevdada ookeanide olukorda, aga õigusaktide jõustumine on esimene vajalik samm mis puudutab poliitikat, äh, siis Euroopa Liidul on äh, merepoliitika raamdirektiiv. juba üksteist aastat tagasi öeldi, et võtmetähtsusega eesmärgiks on hea äh, keskkonnaseisukorra tagamine meredes aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ÜRO säästva arengu eesmärk number neliteist on seadnud eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. et äh, saavutada need eesmärgid, äh, siis tuleb öelda, et meil on väga vähe aega alles jäänud. Euroopa Komisjon äh, hindas eelmisel aastal liikmesriikide edusamme merenduse raamdirektiivi raames ja seal tõdeti, et liikmesriigid on tugevalt pingutanud oma programmides, aga sellegipoolest hinnang näitab, et äh, mitte kõik äh, valdkonnad, äh, mis survestavad meresid ja ookeani, ei ole leidnud lahendamist ja käsitlemist. me soovime saavutada hea keskkonna staatuse Euroopa Liidu merepiirkondades aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga nende eesmärkide saavutamine, nii nagu nad direktiivis kirjas on, ei ole ilmselt teostatav kaks tuhat seitseteist äh, pandi paika mitmesugused tegevused ja poliitikad ja hoolimata sellest, et äh, on näha positiivseid trende, on siiski äh, surve merealadele kasvamas. meil on bioloogilise mitmekesisuse strateegia, mis näitab, et äh, edu on küll saavutatud, aga paljudes valdkondades tuleb rohkem pingutada. Euroopa Liit äh, panustab äh, tugevalt säästva arengu eesmärki number neliteist. näiteks on loodud merekaitsepiirkondi Euroopa meredes ja mis puudutab mereprügi, siis tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa juba kirjeldati esimest korda suurt Vaikse Äh, ookeani äh, prügiklombi probleemi ja meil on varsti rohkem äh, plastjäätmeid ookeanis kui kalu. et selle probleemiga tegeleda, tuleb meil kasutada mitmesuguseid meetmeid, näiteks jäätmemajanduse reguleerimine. väga oluline on pöörata tähelepanu laevadelt tuleva prügiga, püügivahendite, jäätmetega ja nii edasi, meil tuleb äh, kindlasti äh, tõsta plasttoodete taaskasutamise eesmärke, nii nagu see on ette nähtud vastavates õigusaktides, mis me oleme võtnud vastu viimastel aastatel. me oleme ette näinud äh, plasttoodetele ja pakenditele rangemad äh, ümbertöötlemis- ja taaskasutamise äh, eeskirjad. direktiivis äh, me oleme keelustanud äh, mitmesugused ühekordsed tooted, millel on alternatiivid olemas. lisaks sellele me pöörame tähelepanu sellele, kuidas vähendada nende plasttoodete kasutamist, millel praegu veel alternatiive ei ole ookeanide eest tuleb paremini hoolt kanda, neid tuleb paremini hallata ja see on saavutatav ainult tugevas rahvusvahelises koostöös. me toetame juriidiliselt seduvaid vahendeid nagu näiteks mere bioloogilise mitmekesisuse ähm, alased kokkulepped ähm, riikide üleselt meil tuleb äh, kaasata kõik äh, tasemed alates ÜRO-st kuni äh, lõpptarbijani. nii palju sissejuhatuseks ja nüüd annan hea meelega sõna Jean-Éric Paquet'le, kes on Euroopa Komisjoni teadusuuringute innovatsiooni direktoraadi peadirektor. palun. suur tänu teile kutse eest äh, kõneleda siin äh, äh, paneelis täna pärastlõunal. võtan sõna pärast volinik Moedast ja räägin sellest, kuhu me oleme jõudnud merealaste teadusuuringutega ja mida me plaanime teha tulevikus. nagu juba varasemates paneelides ka öeldi ja nii nagu ütles äh, proua Valen, siis meie ookeanid äh, muutuvad tugevalt. Äh, ja ookeanid muudavad meie ilma, ekstreemsed ilmaolud on järjest sagedasemad, ilm on raskemini ette ennustatav ja näiteks need tormid Mosambiigis, mis toimusid, need on samuti üks näide nendest ekstreemsetest äh, ilma oludest, millega me silmitsi oleme. mis puudutab äh, hapnikku ja ookeane, siis tõesti, ookeanid äh, toodavad selle õhu, mida me hingame, aga samuti on ookeanid meie toiduait ja see on samuti muutumas. ookeanid äh, neelavad kõige rohkem süsinikku, aga ähm, selle tulemuseks on loomulikult ookeani vee happelisemaks muutumine me näeme ka seda, et merepind äh, tõuseb, kuna jäämäed äh, sulavad. teadus äh, andmed näitavad, et aastal kaks tuhat kuusteist oli merepind juba kakskümmend sentimeetrist kõrgem kui sada aastat tagasi ja sama palju tuleb äh, sajandi lõpuks äh, ilmselt juurde. meie planeedi äh, kogu genoom on muutumas, nii nagu hästi illustreerisid ka eelmises paneelis sõnavõtjad. ookeanid on aga ka uueks rindejooneks innovatsioonis, meil on meremajanduses palju innovatsiooni meil on äh, vesiviljelus ja muud arengud, äh, mis äh, lähtuvad ringmajandusest, aga kuna ookeanid muutuvad niivõrd tugevalt ja kuna ookeanid on nii olulised meie saatusele, siis tekib küsimus, et kas me teame piisavalt ja kas me saame piisavalt aru oma ookeanide ja merede toimimisest. arutelud siin näitavad, et nii see ei ole. ja nüüd äh, kuni aastani äh, kaks tuhat kolmkümmend on inimkonnal viimane võimalus äh, aru saada ookeanide toimimisest ja midagi ette võtta. paradoksaalne on see, et me tunneme kosmost ja päikesesüsteemi paremini kui oma ookeane, paljusid ookeane tuleb veel alles kaardistada, palju tehakse rahvusvaheliselt Euroopa tasandil, aga meil on vaja teha veelgi rohkem ja seetõttu Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, seab ookeanid äh, strateegiliselt tähtsale kohale. me loodame, et me saame anda omalt poolt võtmetähtsusega panuse volinik Moedas juba mainis, kuivõrd oluline on, et meil oleks äh, teadusuuringu missioonid, üks on äh, pühendatud äh, ka puhastele ookeanidele ja meredele. niimoodi me saame näidata ka oma kodanikele, mida me teeme merede ja ookeanide vallas, milliseid arutelusid me peame ja siis me saame paika panna äh, liikmesriikide sidusrühmade ja institutsioonide tasemel, kuidas väljakutsetega kõige paremini toime tulla, mida me soovime. me tahame panna paika eesmärgid, selge ajaplaani, nii et äh, meil oleks äh, konkreetne tegutsemisplaan olemas ja kui me oleme teinud äh, esimese sammu, siis sellel nii-öelda missioonil pannakse paika teadus- ja uuringute eesmärgid, äh, kaasates äh, tööstussektori esindajad, äh, ülikoolid, teadusasutused, teised sidusrühmad. ja me loodame, et nende missioonide mõju saab olema tugev ja sügav ja siis me jätkame ookeanid poliitikaga, sellepärast et teadusuurimus ei muuda olukorda, vaid äh, riiklik poliitika, mille sisend on tulnud äh, teaduselt. niimoodi meil on äh, võimalik tõesti muutusi ellu viia, nii et me tahame teadus- ja arendustegevuse siduda poliitikaga ja me loodame, et niimoodi meil õnnestub tõesti viia ellu need muutused, mis meil on vajalikud Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend, nii nagu volinik ütles, äh, me loodame need läbirääkimised lõpule viia, see kehtib ka Horisont Euroopa kohta. ja siis me arutame järgmisel aastal läbi prioriteedid, nii et äh, kui me kaks tuhat kakskümmend üks Horisont Euroopa programmiga alustame, siis me teame, kus on meie prioriteedid ja mida meil on vaja teha. Euroopal on kõige pikem rannajoon, kuuskümmend kaheksa tuhat kilomeetrit, kaks korda pikem kui Venemaal, kolm korda pikem kui USA-l me tõesti väga loodame, et äh, uurimisprogramm, mis on äh, seotud muude ambitsioonikate avaliku sektori poliitikatega, mõjutavad hästi tugevalt meie keskkonda, aitäh! okei, okei, understood um,. Okay. tänan, härra Pake, järgmisena saab sõna proua Drake Um, um, suur tänu proua Valean selle võimaluse eest. meie planeet on kaetud mereveega ja seetõttu nende heaolu on hädavajalik, et elu jätkuks maailmas. seda on korduvalt eelkõnelejad maininud ja ka Jean-Eric just äsja. kuid me oleme täna siia kogunenud selleks, et teha kokkuvõtet sellest, mida meie Euroopa Liiduna oleme panustanud et äh, aru saada, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me peaksime edasi liikuma. meri on väga paljudele inimtegevustele aluseks teenustele ja ressurssidele, millest me täna väga palju sõltume. kuid inimtegevus, kalapüük, laevandus, põllumajandus ja teised avaldavad survet ka mereelustikule, elupaikadele ja seavad ohtu meie ookeanide funktsiooni hoida planeet elus. me sageli kiitleme, et meil on väga ambitsioonikad tegevusraamistikud ja tõepoolest meil on ambitsioonikad, need on holistlikud äh,, suunatud kaitsele ja äh, rakendamisele äh, milles on seotud keskkonna ja kalanduse eeskirjad, sealhulgas ka rahvusvahelised kohustused, ühte strateegilisse dokumenti selleks, et kaitsta merekeskkonda. see ei ole võib-olla täiuslik, kuid tänu sellele liikmesriigid on koos äh, edenenud selles suunas, et saavutada need eesmärgid, et olla strateegilisem merede ja ookeanide kaitsel näiteks liikmesriigid on kohustatud saavutama hea keskkonnaseisundi, mis tähendab puhtaid, terveid meresid aastaks kaks tuhat kakskümmend. samuti on selge, et kui me võtame kokku olukorra, mis toimub liikmesriikides, siis mõistame, et tuleb üha rohkem teha. vastasel juhul ei saavuta me keskkonna head seisundit kuskil ja selleks tähtajaks see samuti äh, kajastab ookeanide ülemaailmset olukorda, mis on sattunud väga suure surve alla ja teeb muret liikidele. probleem on ka äh, rakendamises ja komisjon on sellele juhtinud tähelepanu oma mitmetes raportites. kuid siin on mängus ka teised tegurid ja need tegurid näiteks on sellised, mis nõuavad üha rohkem, et Euroopa Liit oleks juhi rollis, et me saavutaksime eesmärke ja tulemusi ka koha peal. ja siin ma mainiksin ka ühekordse kasutuse plastiku probleemi. täna pärastlõunal esimeses paneelis räägiti juhtimisest ja valitsemisest, see on veel üks küsimus, mida tuleb kaaluda, kuid ma ei peatu sellele piirkondlik koostöö on võtmetähtsusega äh, Äh, kui me räägime mõjust ookeanidele äh, kui bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Äh, me oma tegevusega kahjustame mere elupaikasid, kuid meil on võimalik kaitsta ökosüsteeme ja liike ja samuti taastada kalavarud tänu merekaitsealadele ja seetõttu kasvatades kalavarusid ja nende Äh, hulka ja meie looduskapitali. seetõttu on hea määrata äh, merepaikade kaitseks merekaitsealased tänu Euroopa Liidu loodusseadustele. meil on nüüd umbes üksteist protsenti meie meredest hõlmatud sellega, võrreldes ülemaailmse näitega seitse protsenti. kuid meil on vaja teha tõeline pingutus, et neid majandada läbi kaitsemeetmete ja korralduskavada et me saaksime kasu, kasutada nii ökoloogilisi kui sotsiaalmajanduslikke tulusid. merepraht on veel üks selge näide ebaefektiivsest materjalist. väärtuslik materjal saastab meie randasid ja keskkonna, selle asemel, et me saaksime neid tagasi suunata majandusse meie eeskirjad mere ja ranniku kaitseks äh, sadamates jäätmete vastuvõturajatistele on juba tugevaks aluseks võitluses plastreostusega meredel, kuid üha rohkem tuleb veel teha. Äh, plastistrateegia äh, hõlmab ka äh, merereostust ja prahti ja juhtib tähelepanu sellele, et tuleb plasti ringlusse võtta tänu uuendusele Äh, meil on ka seadusandlus ka nende ühekordse kasutusega plastidest ja püügivahenditest, mis äh, saastavad meie rannikollasid ja puudutab kõiki plastikuid, äh, olenemata nende kasutusalast ja sadama vastuvõturajatiste tingimustes. kuid sellele juba viidati, et meie teadmistes on veel lünkasid, mis vajavad täitmist, nii kalanduse, mereprügi, ähm, veealuse müra ja teistes küsimustest, kuid samuti, mis liiki uuendustegevust meil on vaja ja kuidas me saaksime kasvatada vesiviljeluse osa. kokkuvõtteks on igati julgustav, et nii palju tehakse meie merede ja ookeanide heaks ja me peame tunnistama, et palju rohkem on võimalik veel ära teha. me koos tõstame teadlikkust nii võimaluste kui ka ohtude suhtes, kuid samuti me peaksime koos äh, mõtlema selle peale, kuidas kaitsta ookeane, tegutsema selle nimel, et neid säilitada, koos kasutama ookeani pakutavaid hüvesid ja austusega suhtuma ookeanidesse, meredesse, sest nad on selle ära teeninud. Thank you, thank you, thank you very much. suur tänu ja mul on nüüd hea meel teavitada, et Euroopa Parlamendi president Antoni Tajani tahab pöörduda meie konverentsi osavõtjate poole. ma vabandan, et ma lahkun praegu oma kohalt, kuid ma tulen pärast tagasi buon pomeriggio a tutti, benvenuti. tere pärastlõunat kõigile. tere tulemast Euroopa Parlamendi täiskogu saali. ma eriti tahan tervitada Gesine Meissnerit, kes on parlamendi eriesindaja ja ka minu eriesindaja äh, merendusküsimustes, mis on selle olulise ürituse põhiteemaks ja samuti tahan tervitada äh, ähm, Carmenu Vellat äh,, voliniku Carlos Moedast äh,, äh Adina Valeanit äh, äh,, keskkonnakomisjoni esinaist ja härra Henkelit, kes on ITRE-komisjoni äh, aseesimees. mul on suur heameel täna siin viibida. rohkem kui tuhat Äh, kodanikku, teadlast, tea- äh,, eri, ettevõtjate esindajate, sotsiaalringkondade esindajad kohal äh,. oma ametiaja alguses me korraldasime üksteist kõrgetasemelist konverentsi Euroopa Parlamendis keskendudes teadusküsimustele, kultuuripärandile, Aafrika teemale, rände teemale, digimajandusele, puhtale energeetikale, kõiki neid küsimusi oleme põhjalikult arutanud. me oleme kaasanud kodanikke, ettevõtjaid, töötajaid, institutsioone, teadusasutusi ja ka olulisi organisatsioone, kes on olulised tegijad selles valdkonnas täna me tegeleme selle äärmiselt olulise teemaga, äh, meie ookeanide tulevikuga. see on äärmiselt tähtis, sest me peame pidevalt sellest rääkima, me ei saa jääda loorberitele puhkama. kui me räägime kliimamuutustest, plastikast, me tahame olla esirinnas sest on oluline tagada meie planeedi tulevik ja me peame täitma meie kohustusi ja meil ei ole aega raisata. Euroopa Liidu poliitika peaks olema juhtivaks ja olema eeskujuks kõikidele teistele tegutsejatele maailmas. me soovime luua paremat sünergiat tööstussektori ja keskkonna vahel. me tahame tagada, et kõik täidavad neile pandud kohustusi. eelmisel nädalal Strasbourgis me hääletasime väga olulise resolutsiooni poolt, mis käsitles kliimat. ja võtsime vastu ka, ka äh, komisjoni teatise Puhas planeet kõigi jaoks me tahame tagada seatud eesmärkide saavutamise, dekarboniseerimine me tahame jõuda saastevaba keskkonnani aastaks kaks tuhat viiskümmend. ja me kutsume üles kõiki liikmesriike andma oma panuse selle eesmärgi saavutamisesse. kui me räägime kliimamuutustest, siis sellega kaasnevad suured ohud. Euroopa äh, Keskkonnaamet aastatest kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kuusteist on öelnud, et Euroopa Liidu iga-aastased kaod ähm, ilmastikutingimuste ja ekstremaalsete ilmastikutingimuste tõttu on põhjustanud kaksteist koma kaheksa miljardit eurot. see on väga suur summa ja see kasvab, kui me midagi ette ei võta. seetõttu meie kavatsus on vältida selle kordumist, me tahame äh, kindlustada, et kõik mõistavad neid ohtusid ja amet ütles, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend viiskümmend protsenti Euroopa Liidu linnalistest ja maapiirkondadest äh, võivad sattuda väga suure veepuuduse probleemi kätte. seetõttu meil on vaja sellist fondi, et tagada õiglane energiajaotus, me tahame, et keskkonnapoliitika oleks integreeritud kõikidesse Euroopa Liidu tegevuspoliitikatesse. Pariisi lepe, ka selles osas me olime esirinnas ja jätkuvalt keskendume Pariisi leppe eesmärkidele, sest lõppkokkuvõttes sellest saab kasu planeet, kuid samuti me saame tagada seeläbi rohkem töökohti ja nende töökohtade säilimist rääkides ookeanidest, me keskendume äh, aastatuhande arengueesmärkide, nagu ÜRO neid sõnastas. me olime esimesed, kes hääletas Pariisi leppe poolt ja ÜRO äh, ookeanide konverentsil me panustasime äh, üheksateistkümne kohustusega merereostusest kuni merevete seireni ja ookeanide äh, valitsemise muutmisest. me töötame selle nimel, et vastu võtta üha rohkem õiguslikke instrumente, mis oleks rahvusvahelise mõõtmega nii elurikkuse kui ka ebaseadusliku ka kalapüügi reguleerimiseks. me tahame väga kindlat õiguslikku raamistikku ookeanide jaoks meie ookeanides hulbib äh, praegu sada viiskümmend miljonit tonni äh, plastjäätmeid ja igal aastal neid lisandub. kui me niimoodi jätkame, siis aastaks kaks tuhat viiskümmend saab olema ookeanides rohkem plast, eh, plastikukalu ja see omakorda kahjustab ka meie majandust, meie turismitööstust ja kalandussektorit. seitsekümmend protsenti meie meresid reostavatest äh, esemetest on ühekordse kasutusega tooted ja sel põhjusel Euroopa Parlament kiitis heaks direktiivi, millega keelustatakse aastaks kakskümmend kakskümmend üks ühekordse kasutusega plasttooted. kui me peame äh, ringlusesse võtma üks miljoni tonni plastikut, see tähendaks ühe miljoni auto eemaldamist meie tänavatelt. seetõttu on oluline äh, stimuleerida ringlusmajandust äh,, olmejäätmete taaskasutamist äh, tulevikus. Äh, Strasbourgi täiskogul me kiitsime heaks ka direktiivi Äh, mille puhul äh, kalurid, kes toovad oma võrkudesse sattunud prahi, toovad rannikusse, siis seda ei käsitleta jäätmete tekitamisena. Äh, see peaks stimuleerima neid plastikus vastutustundlikult ära andma ja mitte viskama seda merre. ma loodan, et liikmesriigid võtavad selle direktiivi niipea kui võimalik oma siseriiklikusse õigusesse üle. mõeldes sellele, kui olulised on okea-, ookeanid meie tööstussektori jaoks, siis meie tegevus peab olema veelgi kiiremal. viis koma pool miljonit töötajat tegutseb nimetatud sektoris ja käive on viissada miljardit eurot aastas, see on oluline panus majandusse. ja sellel on ka kasvupotentsiaali ja me peame ära kasutama need võimalused. seitsekümmend viis protsenti väliskaubanduses ja kolmkümmend seitse protsenti eh, liidusisesest kaubandusest eh, käib meresid pidi seetõttu on oluline eh, tegutseda meie meretranspordisektori äh, tõhususe tõstmisel ja Euroopa Liidu uus eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend seitse eh, peab sisaldama ka vahendeid nende meetmete toetuseks. Ehm, me peame tagama, et puhtad mered oleksid meie majanduse edasiviivaks jõuks. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et palju avastusi on tehtud Euroopas ja need on olnud otsustava tähtsusega meie planeedi kaitsmisele, ma mõtlen näiteks äh, biolaguneva plastiku äh, avastamine, äh, taaskasutatavad materjalid, heitgaaside vähendamine, meil on Kopernikuse programm, mis on võimaldanud meil paremini aru saada, kuidas planeet toimib ja kuidas me saame omalt poolt tagada jätkusuutliku keskkonna planeedil Kopernikus on väga oluline vahend ka linna piirkondade äh, elu korraldamiseks, äh, looduskaitsest, äh, linna planeerimises, kalanduses, kodanike kaitses, transpordis ja turismisektoris. sel põhjusel Euroopa Parlament soovib suurendada investeeringuid teadusuuringusse ja uuendustegevusse just nimelt sellel eesmärgil komisjon on teinud omapoolse ettepaneku vahendite suurendamiseks äh, Horisont kakskümmend kakskümmend jaoks, kuid me tegelikult soovime veelgi suurendada seda äh,, et äh, lisada veel komisjoni poolt tehtud ettepanekule äh, suurendada viiekümne protsendi võrra rahalisi vahendeid uuele Horisont programmile äh, see tähendab kokku sada viiskümmend miljardit eurot ja me samuti taotleme seda, et vähemalt kolmkümmend protsenti äh, kõikidest äh, meetmetest äh, järgmises eelarves ja kolmkümmend viis protsenti horisondi vahenditest kulutatakse jätkusuutlikkuse tagamise meetmetele. ja liikmesriigid peavad siin andma oma panuse, meil on ühised ressursid ja me peame neid korralikult majandama liikmesriigid peavad samuti täitma oma rolli, kaitsma keskkonda, tegelema uuendustegevuse ja tööstusarenguga. Need kõik on omavahel seotud. paratamatult dialoog äh, ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete vahel on võtmetähtsusega, mis tagab harmoonia keskkonna ja uuendusliku majanduse ja konkurentsi vahel. me soovime tagada, et kõik võetud kohustused täidetakse ja viiakse ka ellu. me soovime Euroopat, mis on sõbralik ookeanide suhtes ja jätkata tegevust, mil me juba visandasime Katowicis detsembris COP kahekümne teise. tänan teid tähelepanu eest. minu Äh, minu enda võetud kohustused ja minu kolleegide kohustused on need, millele te võite loota. <laughs> okei okay,, Dan. niisiis, suur tänu, jätkame meie teise paneeliga, meil oli võimalus ära kuulata äh, proua Dreiki äh, keskkonna peadirektoraadist ja nüüd ma tahaksin sõna anda meie järgmisele äh, sõnavõtjatele, need on Euroopa Parlamendi liikmed, kes tegelevad selle temaatikaga, ma alg-, alustan härra Mark Demesmeikeriga, kuid ma palun piirduda kolmeminutilise kõneajaga. see on kooskõlas konverentsi korraldustingimustega. härra Demesmaaker, kolm minutit. ma annan endast parima tere pärastlõunat kõigile, minu nimi on Mark Demismaaker, ma olen ECR fraktsiooni parlamendi liige mul on suur au, et mul on täna võimalus teiega oma mõtteid jagada. Äh, viimase ametiaja jooksul ma olen aktiivselt osalenud äh, kõikide ringmajandust puudutavate teemadega, sealhulgas ka uue ühekordse kasutuse plastiku seadusega, nagu juba mainitud, plastik on oluline väärtuslik materjal, millel on ka kasulik koht meie ühiskonnas, kuid kahjuks see, kuidas me toodame ja kasutame plasttooteid tänapäeval, on, ei ole jätkusuutlik. Äh, plastiku kogumine äh, ringlussevõtuks Euroopa Liidus on väga vähene ainult viis protsenti plastpakenditest jääb me ringlusesse meie majandusse, mis tähendab üheksakümmend viis protsenti lekib kuhugi mujale. Äh, võtmetähtsusega väljakutseks plastiku jätkusuutlikuks Äh, majandamiseks äh, väärtusahelas on oluline. Äh, see peaks olema stiimuliks uutele arukatele majandusmeetod-, meetodile ja see vajab kõikide sidusrühmade panust. järgmisel nädalal Strasbourgi täiskogul meil on veelkordne võimalus mitte ainult arutada, vaid ka tegutseda. me hääletame kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust ühekordse kasutuste plastikute teemal, mille parlament saavutas äh, pärast pikaajalisi õhtuseid läbirääkimisi, äh, mida aga volinik Vella kunagi ei unusta. kuid tulemus oli hea ja ma olen veendunud, et see äh, õigusakt saab olema kriitilise tähtsusega meie ringmajanduse jaoks ja kujutab endast ka olulist sammu selle nimel, et hoida praht meie meredest ja ookeanidest eemal Euroopa Liit peab olema siin jälle juhtrollis. praht ja eriti plastikpraht on tõsiseks probleemiks meie merede ja ookeanide jaoks, nagu ka president äsja ütles. me peame vältima äh, äh olukorda, kus meres tulevikus saab olema rohkem plastijäätmeid kui kalu. pakett keskendub põhimõtteliselt kümnele kõige enim levinud äh, plasttoodetele, mida leidub Euroopa randades ja parlamendil on väga hea meel, et keelustatakse äh, ka äh, lagundavast plastikust, okso lagundatavast plastikust. probleem on selles, et nad ei lagune, vaid laguneb mikrokildudeks ja see keeld on oluline võit Euroopa Parlamendi jaoks, kes on teinud kampaaniat selle nimel väga pikka aega liikmesriigid peavad keskenduma ka sellele, et vähendada äh, plastist pudelite ja joogitopside kasutamist ja tootjad äh, peavad ka andma oma panuse. ja see kahtlemata on oluline samm. ja samuti eraldi kogumiseesmärgid plastikpudelite jaoks üheksakümmend protsenti äh, sest need plastpudelid on kõige enim levinud äh, ära visatud plasttooted meie randadest ja Euroopa Parlament suutis liikmesriike veenda, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend kõik joogipudelid peavad koosnema kolmekümne protsendi ulatuses taaskasutatud materjalidest. me saavutasime läbimurde ka äh, plastist äh,, sigaretifiltrite osas äh,, mis on teisel kohal Äh, plastjäätmete seas ja need võivad ähm, saastada kuni viissada liitrit vett ja nende tootjad peavad kinni maksma puhastuskulud ja vajaliku taristu loomise nende kokkukogumiseks. Need olid meie jaoks oluliseks poliitiliseks hetkeks, mida toetas kodanikkond ja kodanikuühiskond et läbi viia need olulised muutused ähm, plastmajanduses. nüüd me peame hakkama direktiivi rakendama ja jõustama ja üleminek ringmajandusele aitab muuta meie prügimäed kullakangideks ja ka tänasel konverentsil me võime nad äh, plastsuppi muuta sinisteks väljadeks. Now I turn suur tänu ja järgmisena Ricardo Serra Santos, kes on kalanduskomisjoni liige, lootuses, et te peate kinni kolmest minutist, nagu härra Demesmaaker mulle lubas, kuid ei pidanud seda lubadust. suur tänu. kakskümmend aastat tagasi Portugali romaanikirjanik ja luuletaja osales Europarlamendis kultuurifestivalil ja alustas oma sõnavõttu nende sõnaga. kui seda oleks võimalik tõlkida läbi keele, ma saan ka mered mainida ja nüüd ma lähen üle oma emakeelele Homo sapiens Äh, muudkui arenes ja kahekümnendal sajandil sai temast edasiviivaks jõuks meie planeedi geoloogia muutmises, mis viis meid antropogeensesse ajastusse. kümnendeid kiirendatud kasvu, tööstusrevolutsiooni äh, viisid meid planeedi ressursside äh, piirangu äh,, limiitide ületavus, mered, ookeanid, bio, ookeani mitmekeses süsinikutsükkel on kõik nõrgenenud. Äh, probleem on suurem kui ülepüük, võõrliigid ja saaste, ookeanide haapestumine, temperatuuri tõus, kõik need tegurid omavad samuti kõrvalmõjusid, meretaseme tõus, elurikkuse vähenemine ja äh, hapnikuta alad. vaatamata sellele, et see võib tunduda piirkondliku probleemina ja äh, sellega seoses tuleb palju piirkondlikke probleeme lahendada, siis kõigi nende teemadega tuleb tegeleda ülemaailmselt. inimese mõju merekeskkonnale äh, ei tunne poliitilisi ega looduslikke piire. igasugune reaktsioon, kas territoriaalmeredes või avamerel, peab olema seotud meie ühise eesmärgiga, meil on vaja ülemaailmset juhtimist ja tehniliste ning teadmist, teaduslike teadmiste jagamist omavahel, et tagada jätkusuutlik tulevik. me peame muutma kurssi me ei saa ookeani kasutada lihtsalt turundusvahendina, me peame võtma vastavad kohustused endale, arvestades riike ja piirkondi, äh, kes on sattunud suuremasse ohtu keskkonnaprobleemide tõttu, on need, kes kõige vähem aga panustavad nende probleemide lahendamisse. meil on vaja pidevalt keskenduda haridusele, et koolitusele, teadusuuringutele, mis võimaldaks meie poliitikute järgmist põlvkonda teostada oma õigusi ja kohustusi suurema äh, vastutustundega. me oleme kõik samas paadis ja kell tiksub, aeg liigub, kahekümne sajandi kiirendus võib kaasa tuua väga raskeid tulemusi, nagu genotsiidi teatades Vaikse ookeani piirkondades. sellega kaasnevad eetilised probleemid. ja noorem põlvkond on hakanud nendele rohkem tähelepanu pöörama ja see annab meile lootust. suur tänu, et te pidasite kinni ka kõneajast ja järgmine sõnavõtja proua Claudia Monteiro de Aguilar äh, transpordikomisjoni liige, kolm minutit, palun. tänan, ma tahaksin tänada kõiki paneelist osavõtjaid ja ka volinikke. ja kasutan oma kolme minutit selleks, et tänada neid, kes on panustanud kõvasti nii-öelda sinise majanduse edendamisse, ookeanide kaitsesse, ka siin parlamendis Ricardo Santos, vaatamata, et ta on teises fraktsioonis, äh, kujutab endast portugalast, kes äh, peab kinni Euroopa tegevuskavast merede ja ookeanide jaoks. me peame ära kasutama võimalused, mis eksisteerivad. meil on vaja nii Euroopa tegevuskava kui ka rahvusvahelist tegevuskava ja sellele tuleb keskenduda ka eelseisvatel Euroopa valimistel me tunneme muret selle pärast, parlament ja komisjon on näidanud, et nad soovivad tegutseda nende ühiste väljakutsete lahendamisel. me saame ära kasutada ka neid aktiviste, keda mainiti David Attenbury BBC programmi Blue Waters. Need on kõik stiimuliks tegutseda eh, keskkonnaküsimuste lahendamisel. Euroopa Liit on hakanud käsitlema nüüd plasti küsimust, kuid äh, sellele lisaks on väga palju teisi probleeme, me peame jätkuvalt koostama strateegiaid äh, keskpikaks ja pikema perspektiivi kohanemiseks äh, nii kalandussektoris. kaks miljardit eurot kulutatakse igal aastal uutele toodetele sinises majanduses, kuid Äh, on vaja rohkem teadmisi ja teadusuuringuid, äh, kui me mõtleme, kuidas parandada ökosüsteemide seisundit. meie ees seisab väljakutse, Horisont Euroopa peab keskenduma teatud teemadele ja me peame ära kasutama ka mm, merede potentsiaali. me kõik peame lööma kaasa selles, et äh, lahendada meie seisvad väljakutsed ja jätkame tööd ka transpordikomisjonis, koostades ühte arvamust, et kasutada rohkem veeldatud gaasi ka transpordisektoris, et asendada äh, äh, saastavad tavakütuseliigid vähem saastavate kütustega. me peame keskenduma aga äh, äh, läbivatele poliitikatele meil on täna siin Diego Pita Cunha, kellel oli oluline roll integreeritud merepoliitika väljaarendamisel ja ta ilmselt tutvustab oma seisukohti selles küsimuses. ja lõpetuseks tahan mainida ka äärepoolsemaid alasid, neid, mis asuvad Atlandi ookeanis Need on olulise tähtsusega äh, ka võitluses kliimamuutuste vastu, elurikkuse säilitamisel, ökosüsteemide seisundi parandamisel. selles kontekstis tahaksin öelda, et ka mina teen omapoolsed ettepanekud. meil peaks olema keskus merereostuse vastu võitlemiseks. ja üks selliseid piirkondi on Madeira, kus oleks võimalik uurida kuidas seda probleemi lahendada ja seda käsikäes Euroopa mereohutuse ametiga, mis samuti, mille peakorter asub Portugalis. lõpetuseks ma tahaks üles kutsuda kõiki teid, vabaühendusi, kodanikuühiskonna organisatsiooni, õpilasi, parlamendi, komisjoni. me kõik tegutseme selle nimel, et vähendada mereprakti, eh, võidelda oma tuleviku pärast, meil on vaja paremaid, puhtamaid meresid ja ookeane. suur, suur tänu, kolleegid, teie äh, oluliste sõnavõttudest ja nüüd annan sõna olulistele äh, sidusrühmade esindajatele, mul on hea meel tutvustada. härra Tiago Pita ja e Cunha, mis on Okeana Azul sihtasutuse äh, tegevjuht. neli minutit suur tänu, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, volinik Vella, varasemad kolleegid Euroopa Komisjonist, daamid ja härrad. ookeanide süsteem on kõige olulisem looduslik planeedi toetussüsteem. aga samas inimmõju kogunemine on oluliselt nõrgestanud selle toimimist, näiteks toota biomassi selleks, et tagada elurikkus või luua hapnikku, nii nagu varasemalt viidatud. seetõttu ookean äh, isegi oma biokeemilises koostises muutub ning see survestab tõsise, ookeani tõsisesse kriisi, mis ei ole hetkel veel arusaadav ega tajutav inimkonna poolt. rahvusvaheline kogukond seega ei paku mitte vajalikke lahendeid sellega võitlemiseks ning kaks tuhat kakskümmend on ähm, mõõduprooviks äh, ka nii minu sihtasutus leiab, et võib-olla on see ka proovikirjaks selleks, et näha, ähm, kuhu viib selliste lahenduste puud-, puudumisega rahulolu. nooremad põlvkonnad Äh, ja nendega seonduv frustratsioon on selgelt avalduv, nagu me näeme äh, ja kuulsime ka noorte poolt varasemalt, me peame tegutsema. ÜRO arutab praegu seda, kuidas Portugal ja Keenia saaksid äh, korraldada säästliku arengu eesmärkide elluviimist, see on väga hea, aga sellega ei saa piirduda ookeanide probleem ei ole võimalik täielikult äh, seda neljateistkümnendat eesmärki ähm, rakendades, vaid on vaja laiapõhjalist lähenemist, et tagada, et seosed moodustaksid suure pildi ehk siis kliimamuutuste seosed ookeanidega. meie majandusarengu äh, mudel, mis on sõltuv äh, maavarade ammutamisest ning äh, selle mudeli negatiivse mõju osas äh, ookeanidele. rahvusvaheline kogukond, keda ÜRO esindab, suudab äh, ehk vastu võtta vastaval konverentsil tegevuskava, aga kodanikuühend-, ühendustel on samuti selge vastutus. me leiame, tunneme seda tugevust ja meie sihtasutus pingutab selle nimel, et see, mis on ookeanis olemas, jääks alles äh, Äh, kasutades erinevaid meetmeid nagu kestlik kalapüük äh, ja kestlik ma-, meremajandus. mul on hea meel öelda, et Asooride ähm, saared koos meie sihtasutuse ja Valge sihtasutusega paar kuud tagasi tegi otsuse viisteist protsenti äh, kogu piirkonnast võtta kaitse alla mis moodustab viis protsenti kogu merepiirkonnast Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Liidu ja komisjoni poole pöördume me eh, selle toetusel niivõrd olulise otsuse puhul, mis ei puuduta mitte ainult seda saarestikku ja Portugali, vaid kogu eh, seda ookeanipiirkonda daamid ja härrad, meie sihtasutus aga ei leia, et me suudame saavutada häid tulemusi ainult äh, keskkonda säilitades, me leiame, et lahendused peituvad ka majanduses. meie majandusmudeli areng ei ole kooskõlas keskkonna kestlikkusega maakeral. on vaja kiireloomuliselt muuta seda mudelit ja see nõuab eeltingimusena äh, looduse käsitlemist kapitalina, nagu see on see on meie inimkonna looduslik äh, kapital. kui loodusest saab kapital, siis tegevused looduskaitsel peaks olema osa majandusest. selliste tegevuste kulu peaks olema kapitali investeeringud, äh, mitte kulud. see nõuab, äh, et oleks võimalik lähtida, lähtuda näidetest, nagu proua Darmanaki ütles meil on vaja kaitsta biomassi ja kaitsta geograafilisi piirkondi. sellest lähtuvalt, nagu Euroopa Liit on edukalt teinud oma energiapoliitika valdkonnas, on võimalik äh, tegevuskava koostada ka ookeanide osas, toetades äh, ettevõtteid, kes on äh, keskkonnakestlikud oma tegevuses. daamid ja härrad, mida rohkem me viivitame, seda radikaalsemaid muutusi on vaja. nooremad piirkon-, põlvkonnad näitavad, et nende kannatus on katkemas ning viha suureneb, kui otsuse tegijad ei võta kriisi tõsiselt ja, ja ei mõista selle seotust kliimamuutuste ja elurikkuse vähenemisega mitmetes äh, valdkondades. me ei saa jätkata sellel teel, kus äh, majandusareng toob kaasa keskkonnakahjud ja nõiaringi, kus keskkonnakahjud äh, viivad, toovad endaga kaasa majanduslanguse, suur tänu kuulamast! Thank you very much, now I turn to aitäh ja nüüd doktor Vladimir Rjabinin, kes on UNESCO Äh, abipeadirektor ning äh, ka Okeanograafilise komisjoni äh, esindaja. suur tänu, kõigepealt tahaksin tervitada teid UNESCO ja peadirektori nimel. tahaksin sellele aruteludele lisada üht-teist, ma ei hakka kordama seda, mida on öeldud, ÜRO mõõde globaalne mõõde ning räägin ka selle mõjust tulevikule. tahaksin pöörduda ka noorte poole siin ja minu arvates äh, sellise valdkonna teaduses äh, osalemine on äh, suurepärane ja töökohtade puudust ei tohiks olla. tahaksin nentida, et ähm, valitsusvaheline ookeanograafiline komisjon tegutseb üle maailma, aga Euroopa on äh, teadusvõimekuse osas kõrgem, meil on kolm keskust äh, vastava osas äh, Põhja-Ameerika, Euroopa ja Lääne-Vaikne ookean. ehk siis Euroopas tegutseme väga produktiivselt ja tahaksin viidata Euroopa vaatluskeskustele ja teistele seirekeskustele andmekogudele, Amatnetile näiteks, meil on suurepärane koostöö ka Euroopa Komisjoniga, Tegemaarega, äh, projektide väljatöötamisel, planeerimisel, selleks et tagasi, et ko-, tagada, et kolmandik ähm, majandus eritsoonidest oleks kaetud valitsuse poolt heaks kiidetud teaduspõhiste erikavadega suurepärane koostöö tuleneb äh, selle peadirektoraadi tegevusest ja ma arvan, et meil on väga oluline panus Horisont Euroopale ja me saame teha koostööd äh, paljutõotaval äh, viisil seirevaldkonnas. milline on ookeani teaduse olukord, see on tõenäoliselt kõige tähtsam viimase hetke tulemus see on piisavalt hea selleks, et rõhutada eh, inimkonda puudutavaid väljakutseid, me teame, kui palju süsinikku ähm, mered neelavad, kui palju soojust, mis toimub hapnikuga, aga me ei ole suutnud häid lahendusi pakkuda. olukord eh, tuletab meile meelde seda, mis toimus kliimavaldkonnas kaks tuhat kaheksa aastal. teadus oli olemas, aga ei olnud kokkulepet ja ei olnud tegevusi nüüd on meil vaja tegutseda ning selleks, et teadus saaks tegutseda, on äh, IOC ja UNESCO pakkunud vastava koostöövaldkonna teaduse, mis tõesti toetab välja lahendusi, mis puudutavad ookeanide seisukorda Ricardo Serra Santos on osa rühmast, kes samuti panustab sellesse töösse ja räägib, milline on plaan. meil on vaja läbimurdeid mitmetes valdkondades, kaardistamine, tähelepanekud, andmed, ökosüsteemide, sealhulgas süvaookeanisüsteemide mõistmine on lisaks sellele see, kuidas katastroofidega seonduvat anu, analüüsida ja ookeanide saastamine prügistamine ja meie panus aitas kindlasti äh, neid tegevusi arendada. Need äh, läbimurded on väga olulised, mis võimaldavad äh, mitmetes valdkondades ühiskondadel kasu lõigata, näiteks rannikualade arendamine, kliimamuutuste mõju vähendamine, merepiirkondade eriplaneerimine teadus saab professionaalselt aidata neid tegevusvaldkondi, mis ookeanid kõigepealt kasumlikuks muudavad, arendavad äh, majandust ja tehes seda ka siis äh, kestlikult ja see on see, mida teadus saab teha, selles mõttes peatselt toimub äh, ka vastav tippkohtumine Kopenhaagenis maikuus ning ka konverents millele viitas äh, Diago, keskendub tegevustele, mis tulenevad äh, teaduse arengutest ja ma loodan, et Euroopa võtab seda sõnumit väga äh, tõhusalt ja meil on ka loosung ookeani on vaja, tulevikku tuleb Thank you, thank you very much, that was uh, very inspiring now. aitäh, see oli väga inspireeriv. ja järgmisena saab sõna professor Peter Hertsig, kes on Geomar Helmholtzi keskuses äh, Kiilis, Saksamaal. palun, härra Hertsig. aitäh mulle sõna andmast, tahaksin teiega jagada mõningaid mõtteid mis on seotud terve ja puhta ookeaniga teadlase perspektiivist ning alustan arvuga, mida olen mitu korda kuulnud, seitsekümmend protsenti planeedist on kaetud mereveega. Vaikne ookean, India, kõik äh, ookeanid, äh, sealhulgas ka Punane meri, Must meri, Vahemeri, Läänemeri ja Põhjameri seitsekümmend protsenti planeedist on kaetud mereveega ja sellepärast elame me sinisel planeedil ja mitte nii-öelda maakeral, vaid pigem äh, ookeanikeral. see ookean on meie jaoks oluline sellepärast, et äh, mit-, mitte oma suuruse pärast, aga sellepärast, et see on suurim äh, maakera ökosüsteem. ja me oleme ka enne tänast kuulnud, et hapnik on oluline teema viiskümmend protsenti hapnikust, äh, mida me sisse hingame, tuleb ookeanidest ja seda tänu mikroorganismide tegevusele ookeanis. kui nemad ei tegutseks meie imel, ei saaks me hingata, me ei oleks siin äh, ruumis, seega on see oluline äh, funktsioon ja teenus kolmkümmend protsenti CO2-st imendub pärast tööstuse arengut äh, mida me õhku paiskame, imendub äh, ookeanidesse, kolmkümmend protsenti tähendab seda, et me ei räägiks ühe koma viiest või kahekraadisest äh, muudatusest, vaid see oleks nelikümmend viis kraadi. ookean teeb meile väga suure teene, aga see tuleb ka teatud hinnaga. Äh, CO2 sidumine põhjustab ähm, happestumist ja selle eest me peame siis mingil määral hinda maksma ookean äh, neelab ka suure hulga äh, soojust, mida me toodame ning loomulikult äh, toitu ka miljarditele inimestele. me oleme kõik seda enne kuulnud, aga ookean põhimõtteliselt on planeedi ellujäämistugisüsteem meie oleme halvad arstid, kes ei hoolitse oma äh, Äh, patsientide eest, äh, me oleme survestanud ookeani, see on hapestunud, me oleme selle hapnikuvarud ära kulutanud, äh, sest me laienevad hapnikuvaesed alad mitmetes ookeanides. ookeanide mm, soojenemine ning merepinna tõus on probleem, me saastame plastikuga ookeani, lisaks sellele keemiline, orgaaniline ja muud saasteained samuti kahjustame ka ookeanide elurikkust. me ei tea veel selle täielikku ulatust, aga me oleme näinud igal juhul, et suur hulk sellest on juba kahjustada saanud ülepüügist on räägitud, eh, see lisaks ka võõrliikide sissetoomine, selline on olukord praegu, lisaks eh, uus probleem, aastaks kaks tuhat viiskümmend on viiskümmend protsenti rahvastik suurenenud kümme kuni kümme koma viis miljardit inimest, see tähendab, et need viiskümmend protsenti täiendavaid inimesi vajavad viiskümmend protsenti rohkem toitu, energiat ja ressursse. ning osa sellest peab tulema ookeanide arvelt. seega surve ookeanidel on süvenev ja me peame sellega tegelema terved äh, ookeanid tervete inimeste nimel nõuavad rohkem lahendusele suunatud teadust. baasteadus äh, on äh, baasiks, aga meil on vaja ka tulemustele suunatud ja teaduse koordineeritud ning suunatud rahastamisega tegevusi. Euroopa vajab paremini paremat korraldust meie ookeanide päästmiseks, meie tulevaste põlvkondade nimel, sellest on ka enne räägitud ja tahaksin olla veidi provokatiivne, sest ma küsin endalt alati, miks on Euroopa Kosmoseagentuur, aga mitte Euroopa Merede või Ookeanide Agentuur, kuna tegemist on olulise teemaga ja me oleme täna kuulnud tundide kaupa, et tegemist on teemaga, mis vajab lahendamist võib-olla oleks meil vaja rohkem nähtavust, rohkem juhtimistegevust Euroopa tasandilt, mis puudutab meie merede ja ookeanide päästmist, aitäh! Well, thank you very much. We have... aitäh, äh, meie paneelis sõnavõtjad said nüüd kõik sõna, aitäh teile ja üritasime luua põhjaliku pildi sellest, mis kaalul on, mis puudutab ookeanide kaitset ja selle tõsisust ja minu arvates see eesmärk on saavutatud. samuti arvestades ajapiiranguid, annaksin nüüd äh, sõna härra kolleeg Henkelile, kes on ITRE aseesimees